kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis äh, võtaksin sellega vastu meie päevakorra. ja mõningad teadaanded. tead, otsused, mis võeti vastu kolmandal veebruaril Strasbourgis koordinaatorite koosolekul. kõigepealt otsustati paluda vastavalt artiklile viiskümmend kaks raport puudutab NGO-de rahastamist Euroopa Liidu eelarvest, raportööriks saab keegi olema sotsiaaldemokraatide ridadest ja nime veel ei ole, nii et me siis ähm, lisame oma arvamuse samamoodi ka AFCO komisjonile äh, põhiseadused, põhiseaduse institutsionaalsed mõjud äh, ühtse kaitsepoliitika puhul Lissaboni lepingu poolt äh, pakutud võimalused, kuivõrd ei ole praegu veel kandidaate olnud, otsustasid koordinaatorid äh, komisjoni esimehe seada arvamuse koostajaks. otsus kalanduskomisjoni raporti kohta, mis puudutab kalalaevastike haldamist äh, perifeersetel aladel. rahvapartei peaks olema raport, arvamuse koostajaks, härra Fernandesit täna ei ole, kas kellelgi oleks pakkuda Rahvaparteist siis välja mõni kolleeg? tundub, et seda otsust veel ei ole. siis võeti vastu otsus AFCO komisjonis praeguse seadusandliku raamistiku raporti osas ka esitada arvamus, kas siin ei ole veel raportööri paigas, aga see peaks ka olema Rahvapartei ridadest. ja siis Ahveti komisjoni äh, raportile arvamuse esitamine, raport puudutab ühtset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, äh, kuivõrd ka siin ei ole olnud äh, kolleegi, kes sooviks seda arvamust endale saada, on ka see nüüd esimehe arvamus. ja siis ülejäänud osad Euroopa Liidu eelarvest kuni mandaada lõpuni, mandaadi lõpuni kaks tuhat seitseteist äh, äh, raport läheb rohelistele, kaks tuhat kaheksateist ECR fraktsioonile, kaks tuhat üheksateist Rahvaparteile ja kaks tuhat kakskümmend sotsiaaldemokraatidele. ja otsustati veel ka sama hingetõmbega Indrek Tarand nimetada teiste osade raportööriks aastal kaks tuhat seitseteist ja lisaks sellele otsustati ka see, et finantsabi töögrupu, töögrupi loomine otsustatakse ära fraktsiooni tasandil, sest et tuleb siin saavutada teatud tasakaal. ja siis me otsustasime, et me ei esita vastuväiteid sellele, et äh, regioonide komitee auditikomisjonis pikendatakse ekspertide lepinguid. Need olid siis need otsused, mille langetas koordinaatorite koosolek kolmandal veebruaril Strasbourgis ja neid, äh, seda infot tahtsime siis teiega jagada. aga nüüd, kolleegid, protokollid. siiski äh, aruanne eesistuja riigiga kohtumisest äh, Hollandis nimelt. tegemist oli kahekümne kaheksanda jaanuari kohtumisega, kus räägiti siis eelarve teemadest Holland eesistujariigina oli seisukohal, et me peaksime üheskoos arvamusi vahetama nende tingimuste osas, kuidas üldse eelarveprojektid äh, läbi räägitakse, kuidas me läheneme mitmeaastasele finantsraamistikule ja et kas, et kuidas korraldada siis mitmeaastase finantsraamistiku revisjon me tõime välja need raskused, mis meil on tekkinud kriisiolukorras, sellepärast et mitmeaastane finantsraamistik tegelikult eh, seob nii-öelda eelarve käed liiga tugevalt kinni ja meil ei ole piisavalt võimalust paindlikkusele. hommikul võtsid sõna eri, erinevad kolleegid Euroopa Parlamendi eh, esindas teie alalik teener ja lisaks sellele veel paljud kolleegid, proua Gardia Sabal teiste seas, härra Fernandes, härra Levandovski ja siis veel mitu meie komisjoni liiget. ja toimus siis töö töögruppides, esimeses töögrupis üritati välja joonistada nii-öelda ideaalne eelarve, teises töögrupis tegeleti eelarve rahastamise teemadega, kohal oli ka Mari-, Mario Monti, kes on siis kõrgetasemelise grupi eesotsas ja kolmas töögrupp üritas leida vastuse küsimusele, kuidas oleks võimalik äh, tagada meie prioriteetide rahastamine. seda äh, sellistel äh, ebatavalistel juhtumitel kriisiolukorras ja neljas töögrupp keskendus eelarvealaste läbirääkimiste menetluskorrale. seda nii finantsraamistiku puhul kui ka iga-aastaste eelarvete puhul ja et kuidas korraldatakse muudatusettepanekute osas toimuvat arutelu. pärast äh, tööd siis töögruppides tuldi tagasi jällegi nii-öelda konverentsi täiskogule, äh, kohal oli proua Georgieva, kes äh, oli tooni andvaks nendel aruteludel ja tema panus oli tõesti väga suur meie arutelul ja tegime omapoolsed järeldused eh, lõppfaasis siis pärastlõunal ja need eh, lõppjäreldused on kokku pandud kümnesse punkti. kõigepealt peame me mitmeaastase finantsraamistiku poliitika eesmärgiks äh, seadma väga selgelt äh, meie prioriteedi, nimelt äh, et Euroopa toodaks, toodaks lisandväärtust, oleks täit-, täiendavaks liikmesriikide eelarvele. praegu näiteks tolli sissetulekud on ainult kümme protsenti, kaubanduslepinguid ei ole sõlmitud, nii et liikmesriigid ei ole valmis ühisesse patta raha eriti andma ja üheksakümmend protsenti meie eelarvest läheb ju tagasi liikmesriikidesse seda siis läbi ühtekuuluvusfondi vahendite või sotsiaalfondi või läbi ühtse põllumajanduspoliitika ja oluline on see et tõesti euroopa toodaks lisandväärtust teine järeldus oli see, et me peame võtma arvesse eh, mitmeaastase finantsraamistiku puhul ka demokraatia läbipaistvuse nõuet. ehk teisisõnu, me peame tagama selle, et see eelarve ka midagi eurooplastele tähendaks ja see ei ole sugugi mitte lihtne ülesanne ma üritan seda iga kord eh, kodus olles eh, teha, aga see on väga raske arvestades äh, seda, et äh, me vaevleme veel kriisiolukorras, äh, ähm, peame me rääkima nii-öelda eelarvesatelliitidest, lisafondidest, Türgist, pagulasküsimustest ja tõesti küs-, asi ongi selles, et kuidas see eelarve oleks siis läbipaistvam, aga nii-öelda loetav kodanikele. kolmas järeldus me ei peaks äh, kaaluma lisamaksude kehtestamist selleks, et äh, tagada omavahendid Euroopa Liidu eelarve jaoks. ehk teisisõnu, kui äh, me peaksime omavahendite poliitikaga edasi minema, siis see maks, mis tuleb Euroopas vastuvõtmisele, ei peaks lisaks koormama siis maksumaksjat nii et äh, kui, nii nagu me soovime, äh, tulevad äh, omavahenditena kõne alla Euroopa Parlamendi poolt kinnitatavad maksud, siis peaks vähendatama maksumaksja jaoks makse, mille nad maksavad kohalikku eelarvesse. neljas järeldus on see, et meil on vaja lisandväärtust nii-öelda meie vahenditele ja et see oleks paindlik, ehk teisisõnu, omavahendeid võib erikorralistel juhtudel kasutada selleks, et reageerida kiiremini Euroopa Liidu vajadustele. viies järeldus. meil on vaja globaalset lähenemist eh, selleks, et ehm, oleks võimalik meie sissetulekute ja kulude osa kohandada vastavalt muutuvatele oludele. ja et oleks võimalik omavahel tasakaalustada ka sissetulekuid ja väljaminekuid ehk teisisõnu siis töö meie kulukohustuste alal. kuues järeldus. tagatud peab olema rohkem paindlikkust järgmise finantsraamistiku puhul. see tähendab siis seda, et ressursside piirmäärad ei peaks olema seotud ainult erinevate programmide või projektide eelarveridadega, ridadega, vaid äh, me peame tagama selle, et oleks võimalik äh, vahendite jagamise puhul tagada ka mingisugune paindlikkus. rändekriisi puhul me ju nägime seda, et kui võimetud me oleme taoliste arengute kontekstis. seitsmes järeldus meil peaks olema võimalus ehm, paindlikkuselemente rohkem kasutada, see oleks kindlasti ehm, lisandväärtuseks, sellel oleks ehm, võimendusefekt. näiteks võiks siin olla näiteks Euroopa strateegiliste investeeringute fond. kaheksas järeldus tuleb ähm, tagada see, et äh, meie krediidid äh, toovaksid meile ka kasulikku midagi sisse, et sellel oleks lisandväärtus ja et äh, see vastaks meie eesmärkidele. üheksas järeldus. ja see ei ole kindlasti lihtne ülesanne, on räägitud palju lisandväärtusest eelnevates punktides ja seega on väga oluline äh, et äh, me suudaksime selgelt paika panna selle, mida üldse Euroopa lisandväärtus tähendab. kümnendaks, see on meie viimane järeldus, peaks mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis tulevikus kõigepealt läbi rääkima eesmärkides siis vaatama seda, milline võiks olla siis nende eesmärkide puhul Euroopa-poolne lisandväärtus ja lõpuks siis tuleb leida sellele vajalikud vahendid, et need eesmärgid oleksid ka täidetavad. nii palju siis paari sõnaga sellest kongressist, kuivõrd aga kolleege oli seal kohal üsna palju, annaksin nüüd võimaluse teile ka oma mõtteid jagada, et mida teie arvasite sellest asjast ja kas teil on ka omapoolseid märkuseid? proua Kardia Sabal. aitäh, esimees mulle tundub, et teie kokkuvõte oli väga suurepärane, te mainisite kõiki teemasid, mida sellel konverentsil käsitleti aga jah, tegu oli kokkuvõttega ja need meist, kes erinevates äh, töökodades osalesid, äh, kuulasid tõesti väga põnevaid äh, arutelusid ja mõned nendest aruteludest andsid meile ka mõtteid, mil määral teatud valitsused on valmis tegutsema üks ähm, põnevaid asju sellel konverentsil minu jaoks oli see, et mitte keegi peaaegu ei kõnelenud praeguse finantsraamistiku muutmisest. rohkem keskenduti sellel konverentsil sellele, kuidas äh, finantsraamistikku ellu rakendada, äh, tugineti seejuures varasematele aruteludele ning enamik äh, Äh, inimesi neis olevat seisukohal, et me oleme praeguse finantsraamistiku vastu võtnud ja peame sellega kahe tuhande kahekümnenda aastani hakkama saama ja siis võime vaadata, mis tulevikus saab. minule tegi see mure, selline suhtumine muret, sest minu arvates on praeguse finantsraamistikuga palju probleeme. mina olin töörühmas selle kohta, kuidas uusi prioriteete rahastada ja meie keskendusime just nimelt paindlikkusele finantsraamistikus ja mitte keegi ei üritanud ähm, võel-, mõelda sellele, et kust oleks võimalik saada rohkem raha, kas praegune finantsraamistik ikkagi on piisav selleks, et tulla toime uute väljakutsete, kiireloomuliste asjade ja kriisidega, millega me silmitsi seisame. selle asemel kõnelesime me ainult paindlikkusest. loomulikult äh, me kõik toetame seda, et paindlikkust oleks rohkem vaja. ei saa lihtsalt ähm, üksikasjalikult äh, paika panna, mida see paindlikkus tähendab. kas äh, liigutatakse raha ühelt programmilt teisele, äh, mis on pakilisem, või vahendite liigutamist ühelt eelarveaastalt teistele aastale või tähendab paindlikkus seda, et me suudame uute väljakutsetega toime tulla? loomulikult need arutelud olid väga esialgsed ja meil ei olnudki aega üksikasjadesse laskuda ja eks me räägime sellest kõigest seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. aga üks asi tegi mulle veel muret, vähemalt äh, minu äh, töörühmas äh, ei räägitud väga palju rahalisestamisvahenditest seoses eelarvega. ikka ja jälle räägiti sellest, kuivõrd tore on Junckeri investeerimiskala, kava, kuidas see aitab lahendada praktiliselt kõik Euroopa Liidu probleemid. justkui see oleks ainus lahendus, mis Äh, võimaldaks meil Euroopa raha kulutada. ja äh, tulevikus peaksime siis lihtsalt oma eelarvesse panema sellise rea, mis näeb ette selliseid rahastamisvahendeid nagu Junckeri kava. minule teeb selline lähenemine muret. Junckeri kava alles käivitus ja meil ei ole tegelikult veel piisavalt infot selle kohta, kas see on hea investeerimiskava või ei aga äh, sõltumata sellest, kas see kava on edukas või ei, ei tohi Euroopa eelarve koosneda ainult sellistest rahastamisvahenditest. me oleme eelarvekomisjonis sellest äh, kõigest juba kõnelnud ja meie seisukohad on olnud üsna selged. kui me arutasime Junckeri kava, siis me jõudsime selgusele, et jah, teatud puhkudel on sellised instrumendid vajalikud ja need on vajalikud teatud sektorites, aga turg Äh, näiteks sellistes sektorites, mida turg iseenesest ei rahasta, aga ähm, on ju ka selliseid valdkondi, kus saab rahastamiseks kasutada toetusi, nii et, et ma arvan, et just need on need arutelud, mida peaksime järgnevatel aastatel äh, pidama. me ei saa või vähemalt sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et me ei saa teha Euroopa Liidu eelarvest eelarvet, mis peaaegu täielikult koosneb igasugustest rahastamisvahenditest iga projekt, iga turuolukord, iga äh, rahastusolukord vajab erinevaid vahendeid. Äh, mõned nendest vahenditest on turupõhised, mõned peavad olema puhtalt toetuste põhised äh, põllumajandus, ma ei tea, kas seal saab kasutada rahastamisvahendeid, aga meil on ühtse põllumajanduse poliitika raames üks lähenemine, teiste poliitikate raames teine lähenemine. mina keskendusin sellele punktile just nimelt sellepärast, et töörühmas, kus mina osalesin, seda teemat üsna põhjalikult käsitleti ning Junckeri investeerimiskava toodi kogu aeg näiteks kui, kui midagi head ja eesrindlikud Ehm, mina igatahes ei usu, et see investeerimiskava lahendab kõik need probleemid, mis meie ees järgmisel viiel aastal seisavad. aga jah, tegemist oli tõesti väga huvitava konverentsiga. Ehm, see arutelu toimus teistsuguses õhkkonnas kui tavaliselt, seal olid kohal valitsuste, parlamentide esindajad ministeeriumite esindajad, audiitorid, kõik need inimesed olid ühes ruumis koos ning äh, õhkkond oli tõesti selline pingevaba, nii et, et inimesed said tõesti oma mõtteid avaldada, tulla välja uuendustega ja äh, selle konverentsi eesmärk oli ju ka leida uusi ideid tulevikuks. Äh, tõesti räägiti väga paljudest erinevatest asjadest seoses järgmise finantsraamistikuga, aga seoses praeguse finantsraamistiku läbivaatamisega tuleks ka veel väga palju vaadata ja otsustada. aitäh! härra Levandovski järgmisena. aitäh, mina täiendaksin esimehe sissejune-, sissejuhatust ja Aideri märkusi. minu arvates äh, võttis Aider asja väga hästi kokku, tegemist oli väga hästi organiseeritud konverentsiga, seal olid paljud inimesed kohal ja see oli suunatud kuidagi kaugesse tulevikku aga võib-olla kõige pakilisemaks vajaduseks on just finantsraamistiku vahe läbivaatamine ja me oleme silmitsi ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve probleemidega ja neid probleeme peaks süviti arutama. mis sisulist külge puudutab, siis esimeses sissejuhatuses juba rääkis sellest, Äh, tänase päeva mantra on see, et äh, igal pool on vaja seda lisandväärtust, äh, Euroopa lisandväärtust, aga mulle jäi jällegi mulje, et et paljude osalejate jaoks tähendab see lisandväärtus tsentraalselt juhitud programm, aga mis kulutab, mis kujutab siis kohalikke kulutamist näiteks põllumajandustasandil, seda ei saa vaadata äh, Äh, lisandväärtusena, aga minu arvates kõik, mida tehakse koda, kohalikul tasandil, on tegelikult ju ka seotud lisandväärtusega niisiis keelekasutus nendes aruteludes tõesti rõhus väga lisandväärtusele ja teine asi, äh, mis mulle peale selle lisandväärtuse kõrvu jäi, oli läbipaistvus ja parem kontroll äh, kulutuste üle ja paindlikkus ja ma olen jällegi nõus äh, Aideriga, et väga palju räägiti rahastamisvahenditest, et äh, et toetustest tuleks üle minna siis finantsvõimendusele ja räägiti just nimelt Junckeri plaanist. ja minu äh, prognoos on selline, et Junckeri kava hakkab tõesti toimima Põhja-Euroopas. selline on minu arvamus aga ma ei usu, et see hakkab toimima nendes riikides, kus on suured probleemid pikaajalisele rahale juurdepääsemisel. aga see, nagu ma ütlesin, see kõik on seotud rahastamisallikatele juurdepääsuga ja me ei saa äh, läheneda Euroopa Liidu eelarve tulevikule lihtsalt sellest aspektist, et toetused äh, asendatakse rahastamisvahenditega, mille eeskujuks on Junckeri investeerimiskava. aitäh! kas proua Odi on kohal? proua Moody? Äh, ei, kahjuks teda ei ole kohal. aga jätkaksin eelkõnelejate öeldud. Äh, tahaksin peatuda mõnel asjal, mida juba mainiti äh, üks oli seotud just nimelt strateegiliste investeeringute fondiga ja tahaksin toetada seda, mida Eider ja teised ütlesid. kõigepealt eh, te juhtisite ka eh, tähelepanu sellele, et meil on vaja lisandväärtuse definitsiooni. Eh, see puudutab ka investeerimiskava ja EFSit. me peaksime teada, kas see lisandväärtus, see tingimus on ikka täidetud EFSi puhul ning Äh, asi ei olnud ainult sellest, selles, et konverents, konverentsil inimesed ütlesid, et EFSI juba näitab, et finantsvõimendus aitab meil Euroopa Liidu eelarvet kõige paremini ära kasutada. minu arvates on praegu liiga vara veel selliseid järeldusi teha ja meil on vaja ka selget hinnangut just nimelt äh, tulemuste kohta et me saaksime tõesti otsustada, mida saab siis rahastada otsetoetuste kaudu, kus me saame kasutada finantsvõimendust. see ei puuduta ainult põllumajandust, vaid ka Horisont kaks tuhat kahtekümmet ja teisi valdkondi. nii et, et me peame hoidma silma peal äh, ka ühisrahastamisel. aga äh, lisaks äh, sellele lisandväärtuse mõttele Äh, jah, nagu ma ütlesin, me peaksime täpsemalt defineerima, mis asi see lisandväärtus on äh, nii meie vahetustöös kui ka pikemaajalises töös. ja huvitav on, et see teema nii sageli tõstatus. lõpetuseks äh, tahaksin öelda veel teie kümne järelduse kohta seda, et et oluline on ka see diagnoos, et kus need probleemid tegelikult on ja äh, ma võib-olla mainiksin veel ühte probleemi, millega peaksime diagnoosi puhul arvestama. nimelt, kui me kõneleme paindlikkusest, siis me peame väga selgelt aru saama, et Euroopa Liidu eelarve üheks eel, eeliseks on selle äh, stabiilsus ja etteennustatavus. nii et, et äh, kui me räägime paindlikkusest ja sellest, kuidas seda eelarvesse sisse lülitada, siis me peame silmas pidama ka seda, et see etteaimatavuse element ei kaoks. aitäh. aitäh. Äh, proua Tomatšitš, proua Toma, vabandust. aitäh, äh, esimees äh, ma ei hakka kordama seda, mida eelkõnelejad ütlesid, sest et nad rääkisid paljud asjad juba ära Äh, kõigepealt tõepoolest oli väga üllatav kuulda äh, kõiki kõnelemast äh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja samas mitte keegi ei rääkinud selle finantsraamistiku vahe läbivaatamisest. nii et, et meile tundus, et me olime justkui teiselt planeedilt ja nagu ütles härra Levanovski ja ka mitmed teised, Ehm, meil ei ole siin mingit võlukepikest ehm, äh, selle lisandväärtuse kohta. Ehm, nagu proua Moodi juba ütles, me ei ole kõik päris üksmeelel selles osas, milline, milles seisneb see lisandväärtus, meil on vaja selget definitsiooni. meil on vaja siin ratsionaalset lähenemist. Äh, härra Fernandes äh, ühes komisjonis eh, pidi selgitama, millised on need põhimõtted, ehm, millele eelarve koostamisel tuginetakse ja me rääkisime siin solidaarsusest. Eh, tema oli ainukene, kes muide kõneles solidaarsusest, ta leidis, et eh, solidaarsus peaks olema Euroopa Liidu eelarve üheks põhimõtteks. ja veel üheks mm, nii-öelda võrukepikeseks on loomulikult paindlikkus, aga ma arvan, et äh, paindlikkus äh, on äh, kasulik teatud valdkondades, aga ei maksa arva, arvata, et me paindlikkuse abil lahendame kõik probleemid, mis meil on nagu proua Kardja Sabal ütles, lõpuks jõuame Äh, ikkagi sinna välja, et äh, me peame hakkama otsima Horisont kahe tuhande kahekümne raames selliseid prioriteetseid programme ja nende jaoks teistelt programmidelt raha ära võtma. ja härra Monti mainis ka seda, et äh, paindlikkus on midagi, mida kõik kohalolijad üks hääl, ühel häälel toetasid ning kui me räägime näiteks liikmesriikide eelarvest, siis Äh, äh, kui ka Euroopa Liidu eelarve saaks minna defitsiiti, siis võib-olla läheneksime paindlikkuse küsimusele teistmoodi. Äh, aitäh, jah, ta, Euroopa Liidu eelarves peaks olema siis rohkem paindlikkust ja vähem paindlikkust liikmesriikide eelarvetes. härra Kölmel, palun. aitäh, esimees. mina kahjuks ei olnud kohal sellel üritusel aga äh, mind äh, tõesti huvitavad need sõnavõtud, eriti see, mida kõneles proua Kardia Zabali, aga härra Levanovski, äh, kui ma nendest õigesti aru sain, siis me peaksime võib-olla mõtlema sellele, et EFSI ei ole võib-olla see võlukepikene, mida, mis meil aitab kõiki Euroopa Liidu probleeme lahendada ja Ähm, me EFSi puhul peaksime arvestama äh, äh, mina olin üks nendest, kes rääkis EFSi teemal siin kriitiliselt eelarvekomisjonist ja siis äh, kõik teised ootasid sellest midagi väga imelist. mainin seda sellepärast lihtsalt, et kui me asja võib-olla järgmine kord arutame, siis võib-olla me peaksime võib-olla natuke kriitilisemad olema juba varem härra esimees, te mainisite ka seda, kui oluline on meie eelarve läbipaistvus just nimelt kodanike suunal ja mina ei suuda küll kuidagi ette kujutada, et see läbipaistvus suureneb, kui me tulevikus eh, igasuguseid eelarvevahendeid anname igasugustele projektidele ja igasugused teised institutsioonid nende üle otsustavad. ma ei usu, et me seeläbi läbipaistvust suurendame ja see ei muuda ka kulutuste kontrollimist kergemaks ja loomulikult on ka küsimus selles, et kui paindlik eelarve peaks olema, kui me kõik muudame ülimalt paindlikuks, äh, siis äh, juba eelarve läbirääkimiste äh, käigus peaks vaatama Äh, palju rohkem, nii et, et ma arvan, et minu arvates peaks me kõigepealt pöörama tähelepanu eesmärkidele ja räägime, et kui me tulevikus hakkame üha rohkem ja rohkem sellest programmidest rääkima, siis me peaksime saama andma ka oma kriitilise panuse juba varem, aitäh. aitäh. härra Pööge. aitäh, härra esimees. paar lühikest kommentaari olukord ei ole selline, et EFSI projekti puhul suurem osa oleks siin meist hurraaga seda vastu võtnud. ei, meil läbirääkimised olid vägagi pikad ja me läksime tõesti viimaste võimalusteni, piirideni selleks, et jõuda tasakaalustatud paketini ja tegu on tõesti vägagi suuremahulise katseprojektiga, mis puudutab siis investeeringute fondi ja siin arvestati ka teiste vajadustega, mis puudutab teadus-arendustegevust, samuti energiapoliitikat ja kõiki neid teemasid, mis tulenevad mitme äh, aastasest finantsraamistikust ja me ei teinud sugugi seda asja lihtsaks ja ma räägin ka katseprojektist seetõttu, et äh, tõepoolest see küsimus on õigustatud, et äh, et kas majanduslik olukord on äh, selline, et oleks õige äh, rajada selline äh, suuremahuline fond. toon näite oma valimisringkonnast. Põhja-Hamburgis on meil nüüd viiekümne kilomeetri pikkune neljarealine kiirteelõik ja see nüüd laiendatakse kuuerealise, sellepärast et see ühendab ähm, näiteks Saksamaad Skandinaavia riikidega, näiteks Taani ekspordib mööda seda teed. ja see on katseprojekt, mida parlament juba arutas ähm, varasema mitmeaastase finantsraamistiku ajal, nii et me ei alustanud sugugi mitte nullist, vaid et, et meil juba tollal rääkisime katseprojektidest äh, ja leppisime selles osas kokku nii komisjoniga kui ka investeeringute pangaga ja ma võin teile öelda, et, et siin on tegu siis äh, selle kiirteelõigu puhul äh, avaliku ja erasektori partnerlusega ning äh, siia on ka, ka kaasatud siis ka ähm, sõidukitasud ja ummikutasud ja samuti ka erinevad tagatised ja me nägime, et äh, tänu sellisele rahastusele see ehitus läheb, toimub palju kiiremini kui ainult see, kui sellisel juhul, kui seda rahastatakse ainult avalikust sektorist. nii et me peame vaatama, kas asi on kõik hästi korraldatud, kas on arvestatud kõikide mõõtmetega, nii et me peame seda olukorda rahulikult kaaluma, aga ma arvan, et see rikastab ka neid rahastamisvahendeid, mis meil on ja, ja olukord ei saa olla selline, et, et eelarved ähm, korraldatakse ümber ainult sellises suunas sest ähm, läbipaistvus ja demokraatliku kontrolli küsimus on siin ka väga oluline, see puudutab muuseas ka neid välisfonde, mis puudutab äh, siis äh, näiteks Aafrika fondi, millega me ju ka nõustusime, aga teatavate äh, probleemidega, sellepärast et see tähendab ka, et parlamendi kontrollivõimalusi teataval määral piirati ja, ja me loodame, et need välisfondid siis ka hästi toimivad ja meil on veel väga palju küsimusi, mis saab siis nendest fondilubadustest. nii et päris selge ei ole veel, kuidas see kõik toimuma hakkab, kogu see korraldus. see on seotud ka finantsraamistiku läbivaatamisega, see ei saa toimuda pidevalt selliselt, et läbirääkimised toimivad selliselt, et alguses kasutatakse kogu mänguruum ära, lõpuks enam midagi, ähm, ähm, mingeid järeleandmisruumi enam ei ole ja me teame, kui tormiliste ähm, eelarveteni me siis jõudnud oleme ja siis niimoodi alistudes, pooleldi alistudes peame me väga suuremahulisi äh, rahade ümberjaotamisi tegema näiteks äh, siis neljandast peatükist ja edasi nii nagu me juba seda nägime eelmise aasta lõpus ja alguses ja see puudutab ka naabrilusprojekte ja samuti teisi projekte, nii et me oleme siin välisfondide rahastust suurendanud ja prioriteete muutnud aga kui me soovime sellist poliitikat teha, mis annab meile võimaluse ka stabiliseerida naabruspiirkonda, siis me peame kõigepealt tõstatama küsimuse, et miks need programmid, mis me seni, mida me seni oleme kasutanud, ei ole toiminud meie naabruspiirkondades. või vähemalt need tulemused ei ole sellised, mis nad peaksid olema, kui me vaatame neid praeguseid kriise. ja me näeme ka, et ähm, konfliktid aina teravnevad, massiränne suureneb. ja mis sellest järeldub? nimelt, et äh, ilma põhjaliku läbivaatamiseta meie eh, tegevuse osas, mis puudutab kategooriaid kolm ja neli, mis puudutab näiteks Frontexi tulevasi ülesandeid, eh, mis puudutab eh, näiteks Euroopa välispiiride ühiskaitset, mõtleme ka sellele, mida me peame tegema selleks, et et majanduslik, ökonoomilised suhted Aafrika riikides, Lähis-Ida riikides stabiliseeruksid ja me peame ka tagama selle, et toimuks, tekiks uus areng, mis ka meile tagaks suurema stabiilsuse ja me peame vaatama asja sisulist poolt, arvestama ka sellega, et see nõuab ka liidupoolseid pingutusi või siis me võime absoluutselt kõik ära unustada. ja ei peakski üldse tulevikus neid arutelusid pidama, et nõukogule peab olema selge, et tõepoolest, meil on praegu nii palju kriise korraga, mida me viimastel aastakümnetel Euroopa Liidus pole näinud aga see kujutelm, et ühelt poolt on meil Putin ja teiselt pool on meil Trump ja meie ei suuda oma koduülesandeid ära teha, siis see ei saa ju küll lahenduseks olla. nii et kui me just nende kategooriate puhul energiliselt asjale ei lähene, kui me ei räägi täp-, euro stabiliseerimisest, kui me seda ülesannet täita ei soovi, sellepärast et äh, ülejäänud asjad on niikuinii liiga keerulised ja me ei soovi nendesse sekkuda, et vaatame siin näiteks, äh, kuidas ähm, Euroopa Liit areneb ja, ja siseseisvad liikmesriigid soovivad ju ka veel äh, oma suveräänsust säilitada ja me näeme ka, milliseid probleeme on praegu liikmesriikidel suveräänsusega, nii et ma sooviksin saada vastust nendele küsimustele komisjonilt. sellepärast, et äh, ma näen, et ka komisjonil on keeruline nende teemadega praegu tegeleda, siis meil jääb ainult üks alternatiiv, et kas me siis äh, tõesti, käsitleme neid teemasid, mida ma praegu kiiresti mainisin ja kui nõukogu sellega tegeleda ei soovi ja, ja komisjon meid piisavalt ei toeta, siis äh, need kaks institutsiooni peavad ka teadma, et nende, neil seisavad ees kolm kohutavat aastat. me kas teeme, vaatame siis äh, täpsemalt, kuidas me saame programmide rahasid säästa, millised on prioriteedid selleks, et meil üldse oleks mingi tulevikuperspektiiv ja nende küsimustega peame tegelema. ja kes sellest tegevusest keeldub, see oma vastutust ja kohustusi ei täida. ja see tähendab, et äh, siselise struktuuri, äh, ümberstruktureerimise äh, puhul me peame vaatama ka, mida tähendab läbivaatamine nendes konkreetsetes kategooriates. vastasel juhul kolme-nelja aasta pärast me oleme omadega taas kord ummikus. suur tänu, härra Tarand. Um, thank you, Mr President, very briefly. aitäh, härra esimees, väga lühidalt. see, tähendab see annab palju mõtlemisainet ja, ja mul on tõesti kahju, et ma ei saanud osaleda ähm, nendel kohtumistel ja sellel konkreetsel kohtumisel, aga ma ei tea, kas see on nüüd äh, nagu hoiatus minu poolt või, või ma lihtsalt äh, tuva, kinnitan üle fakte. siin räägiti lisandväärtuse definitsioonist ja ma sooviksin meenutada, et Karl Marx tegelikult defineeris selle juba et ähm, see on siis investeeritud kapitali ähm, äh, tulem, aga ma ei tea, kas me peaksime seda definitsiooni kasutama või mitte. ma teen ettepaneku, et teinekord räägime sellest, härra Tarand. proua Niiri Ada, palun um,. Yeah, I am sorry, I wasn't vabandust, ka mina ei saanud osaleda sellel kohtumisel, aga ma võtan teatavaks selle, mida siin räägiti. nüüd, mis puudutab ähm, EFSit, siis me peame vaatama, arvestama sellega, et kõikidel riikidel on oma probleemid ja meil ei ole ka lõpparuannet. et meil on vajalikud, äh, vaja näha ka neid tulemusi, statistilisi andmeid, sellisel juhul me saame ka vaadata, kas see toimib või mitte nii et me ei ole ka arvanud, et see on nüüd äh, võlurohi kõikidele probleemidele ja siin äh, palju räägiti sellest, et, et konverentsil räägiti järgmisest äh, MFF-ist ja tõesti, me ei tohiks lihtsalt nagu unes kõndides äh, ühest probleemist teise komberdada ja me peame ka vaatama, kuhu me soovime jõuda järgnevatel aastatel, sellepärast et meil on siin programme mille puhul on rahasid ümber jaotatud, nii et me peaksime praeguse mitmeaastase finantsraamistiku tõesti läbi vaatama ja mitte lihtsalt samamoodi jätkama nagu praegu, sellepärast et et stabiilsus on ohus ja kui me praegu sellega ei tegele, siis ma ei näe, kuidas asjad paraneksid järgnevatel aastatel, nii et ma ootan huviga homset arutelu. suur tänu ja sõna saab nüüd härra Manka. Ďakujem, pán predseda. Takisto sa chcem poďakovať. Suur tänu, härra esimees. Ka mina sooviksin tänada edastatud teabe eest selle kohtumise kohta, kus ma kahjuks osaleda ei saanud. nüüd, mis puudutab EFSI küsimust, siis me teame väga hästi, et kui komisjon selle kavaga välja tuli, siis eesmärgiks oli anda Euroopale uus start investeerida raha nendesse valdkondadesse, mis tagaks suurema äh, tulemi ja ka lisandväärtuse. me soovisime investeerida vahendeid, kus see, kus me saaksime ka kiiresti äh, tööhõivet suurendada. vastasel juhul EFSI, EFSI on vajalik nende projektide jaoks, mida muidu ei suudeta rakendada, sellepärast et riskid on liiga kõrged. ja mina sooviksin teada, millised need projektid on, mis muidu eh, teostatavad ei oleks. ja ma nägin, et tegelikult eh, need projektid on vägagi sarnased eh, nendele, mida ma, millega ma olen tegelenud varem ilma igasuguse EFSita, nii et me tegelesime nende projektidega ja me saime ja need ka tootsid raha. ja kui me, ja kui nüüd raha võetakse Horisondi programmist ja mujalt ja need investeeritakse teistesse sektorisse, mis kasvaksid ka ilma või areneksid ilma EFSita, siis need projektid ei ole head. me peaksime ikkagi vaatama, millised olid esialgsed EFSI eesmärgid, nii et investeerida raha nendesse valdkondadesse, kus teised investeeringud võimalikud ei ole ja me peaksime ka siis need projektid puhul tagama nende turvalisusse. meil on võimalus tulla EFSi juurde veel tagasi. ülehomme lähen ka ühele kohtumisele, kus on ka eesmärgiks ähm, vaadata seda, et kas äh, investeerimispanga krediidimudelid vastavad meie eesmärkidele EFSis. ja lisanduseks saab veel sõna härra Kölmel aitäh, härra esimees, väga lühidalt, ähm, härra Manka. tegelikult äh, rääkis juba palju sellest ära, mida mina soovisin, äh, ka mina leian, et me peaksime üritama suhteliselt äh, saama ka lisaandmeid selle kohta, kuidas EFSit tegelikult praktikas kasutatakse. et selliste suurte finantsmahtude puhul me ei pea ootama, millal programm valmis on ja siis selleks, et vaadata hiljem, et paraku äh, Ehm, oodatud tulemused ei ole sugugi head, et näiteks härra Pööge näide Hamburgi kiirtee kohta, siis ma ei ole päris veendunud, kas tegu on sellise lisaprojektiga või, või kas seda mm, projekti ei oleks saanud niikuinii läbi viia, tahte läbi viia. nii et need on täpselt need küsimused, mis meile peavadki huvi pakkuma. mina leian küll, et me peaksime ehm, looma sellise tööde küsimustiku et me saaksime komisjonilt täpselt infot selle kohta, kui palju taotlusi on esitatud, millised finantsmahud on olnud, millised taotlused on tagasi lükatud, millise finantsmahuga, see on ju ka oluline küsimus, millised on ajaline perspektiiv ja kuidas need projektid on riikide vahel jagunenud, nüüd võib-olla siis saaksime rohkem infot ka, ainult paar näidet. teemegi nii, nagu te soovisite loomulikult äh, kiirtee puhul Saksamaal tuleb vaadata seda, et kas see lisandväärtus on tagatud, vaatame, kus, kus, kuidas need rahad liiguvad, kas äh, tõesti siis, kui Saksamaa maksab raha ühtsesse potti ja siis pärast võtab selle kiirtee jaoks selle raha sellest potist tagasi, no kas sellel on mingisugune mõte? aga tuleme selle asja juurde tagasi kunagi hiljem äh, ja nii nagu härra Tarand ütles, viitas ajaloolistele asjadele, poliitilistele asjadele, selles kontekstis siis mingi hetk sellest ka räägime. tegemist oli kindlasti äh, huvitava kongressiga, aga seal Hollandis ja vaatame siis, mis edasi saab. minul on jäänud mulje, et äh, meie eelarve on äh, niisugune natukene iseendale vastukäiv kriiside puhul ta tegelikult ei õigusta ennast ajal, mil kodanikud meilt ootavad tegutsemist ja küsivad, et mida see Euroopa ikkagi teeb, me ei suuda reageerida. ja üksteist eelarvekomisjoni liiget aga läheme edasi, käisid Türgis kaheksast üheteistkümnenda veebruarini ja Äh, vaatasid siis samuti seda, et kuidas seal Euroopa vahendeid kasutatakse, kasutatakse. aga Hollandi kongressist ma siis juba rääkisin, sellega on asi äh, ammendatud praeguseks Äh, aasta tagasi tegelikult me juba oma seminaril ka andsime tooni nendele aruteludele, tegelikult äh, käisid seal Hollandis ka äh, arutelud täpselt samas vaimus edasi. aga nüüd seesama lähetus Türki. meie komisjoni delegatsioon seal käis, nagu ma ütlesin, kaheksast üheteistkümnenda veebruarini, kohtusime palju inimesi, neljapäeval tahtsime siis välja selgitada seda, kuidas kasutatakse Euroopa vahendid, eriti liitumiseelset abi. kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveperioodil siis äh, oli liitumiseelne äh, abi ette nähtud viie miljo-, miljardi ulatuses ja Äh, aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, see peaks olema neli miljardit kaheksasada tuhat, nii et üsna palju raha on siis antud Türgi jaoks. lisaks äh, tahtsime me siis välja selgitada seda, et kuidas Euroopa Liit äh, omalt poolt on reageerinud pagulaskriisile, mis on väga valusalt puudutanud Türgit. me kohtusime kaheteistkümnel kohtumisel ümarlaual töögruppides ja kohtusime rohkem kui neljakümne inimesega ja lisaks sellele siis mitme mitteametlikud kohtumised kohtusime nii ministritega kui ka öö, administratsiooni liikmetega parlamendisaadikutega kohalike omavalitsuste esindajatega ja mitte vabandust, valitsusväliste organisatsioonide esindajatega inimõiguste valdkonnast, Euroopa Liidu delegatsiooni liikmetega, välisteenistuse liikmetega, Euroopa Investeeringu, Investeerimispanga esindajatega ja äh, liikmesriikide esindajatega äh, ja äh, agentuuridega, kes esindasid siis paljud liikmesriike ja siis me käisime ka Lõuna-Türgis ähm, kahes, äh, kõigepealt äh, pagulaslaagris ja siis külastasime ka ühte kooli Gaziantepi äärelinnas. tegemist on UNICEFi poolt loodud kooliga enamus pagulasi tegelikult üheksakümme, üheksakümnest ei ole sugugi pagulaslaagris, vaid elavad siis lähedal asuvates linnades ja need pagulased elavad tõesti väga kasinates tingimustes ja väga paljud lapsed koolis ei käi. loomulikult Äh, esitame me ka oma lähetusest äh, täpse ülevaate, aga üldiselt äh, mõned muljed tahtsin te, neid teiega jagada ja teha mõned järeldused. nüüd vaatamata pagulaste küsimusele on Euroopa Liit rahaliselt olnud Türgis väga aktiivne, liitumiseelne abi Äh, hõlmab umbes aastas kuutesadat miljonit eurot, aga tegeleb Türgis väga aktiivselt ka investeerimispank. umbes kaks miljardit on äh, nende panus igal aastal. Euroopa Liit oma eesmärkidest ei loobu ka tulevikus äh, õigusriigi mm, põhimõtete kaitsmiseks ja kodanikuühiskonna kaitsmiseks ette nähtud vahendid, kuid äh, arvestades seda, et praegu on olukord tõesti väga kriitiline pagulaste vastuvõtu osas ja, ja selles osas, millist riski see võib kaasata Euroopale, on Euroopa olnud natukene kõhkleval seisukohal ja ei ole väga valmis olnud äh, kritiseerima Türgit väga sõnakalt, kuigi on äh, mõningaid muresid siiski inimõiguste ja pressivabadusega umbes see sada viiskümmend äh, delegatsiooni on Euroopa Liidu liikmesriikidest äh, Ankaras kanda kinnitanud. me kohtusime, nagu ma ütlesin, ka äh, valitsusväliste organisatsioonide esindajatega, kes saavad ka osa Euroopa vahenditest, näiteks ECO rahastust, aga ja nii, ja ka teistest rahastut-, rahastutest see on kõik väga oluline, sellepärast et äh, Süüriast on pagulasi umbes kaks ja pool miljonit Türgis. kui me lisame sinna ka veel Iraagist pärit pagulased, Afganistanist pärit pagulased, Iraanist pärit inimesed ja ausalt öeldes äh, neid äh, numbreid arvestades äh, avaldas meile väga tõsist muljet see, mida on Türgi omavalitsused saavutanud ja kuidas nad neid inimesi vastu võtavad. laager, kus me käisime, on väga hästi korraldatud, loomulikult tegemist on telklaagriga, kuid pered, kes seal elavad, on öelnud ise, et tingimused on rahuldavad, seal on koolid, raamatukogu, pood ja tegevad on seal siis nii Türgi agentuurid kui ka teised. ning äh, muuseas, pagulastele antakse ka krediitkaart, igal äh, kuul nad saavad sinna viiskümmend äh, Äh, Türgi liiri äh, ühelt poolt ja kolmkümmend äh, või kolmkümmend viis liiri siis teisest allikast, umbes kakskümmend viis eurot ja selle raha eest nad siis osta kauplusest toitu ja ka mõnedest kauplustest väljaspool laagrit neil on õigus ka Türgi ettevõtetes töötada, mõned ongi juba tööle läinud umbes nelikümmend protsenti äh, Türgi majanduses on paralleelmajandus. kakskümmend viis äh, kakssada viiskümmend tuhat inimest on seal enamus äh, sürlastest aga elab laagristest väljaspool sellepärast lihtsalt ei ole piisavalt võimalusi nendes laagrites ja siis lähevadki asjad natukene keerulisemaks. kui ma ei eksi, siis kaheksasada tuhat Süüria last on Türgis kaheksasajast tuhandest äh, ainult kolmsada käib, kolmsada tuhat käib koolis ehk teisisõnu üle, üle neljasaja tuhande ei käi koolis ja tekib tõesti kaotatud põlvkonna risk ja kujutage ise ette, mida see võib endaga kaasa tuua. Euroopa on reageerinud. novembris äh, on, äh, nagu te teate, vastu võetud siis Süüria usaldusfond äh, aastaks kahe tuhat seitseteist on meil ka ette nähtud selle fondi tegevuse jätkamine. kuidas sinna raha tuleks leida, see on veel küsimus on räägitud sellest, et võib-olla peaks liitumisinstrumentidest võtma raha ehk seda raha võiks kasutada, mis on jäänud eelmises eelarveperioodis kasutamata. selle, nende rahadega võiks siis rahastada seda Süüria fondi, mille ulatus peaks olema, maht peaks olema kuskil üks miljard aga loomulikult äh, on mõningaid küsimusi äh, veel, mis on lahtised, liikmesriikide usaldus, osalus Euroopa Liit äh, äh, annab omalt poolt äh, siis kakssada viiskümmend miljonit. nii, Türgi poolelt veel nii palju, Türgi on võtnud endale kohustuse vastuvõtukeskused luua ja aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist peaks äh, siis Türgile mm, kantama kolm miljardit eurot, üks miljard sellest tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja nüüd ongi küsimus selles, et kust need rahad leida selle jaoks ähm, hetk tagasi me rääkisime Euroopa eelarvest ju ja küsimus ongi tõesti selles, et mis asja see Euroopa teeb äh, sellistes traagilistes oludes. arvestades neid ohte, mis äh, meid saadavad, need ohud on tõesti väga tõsised, nii et kooli probleem ja me peame küsima, et kuidas siis üldse vajadusi hinnata. kohtusime ühe asepeaministriga, härra Simsekiga, kes ütleb, et, et see hindamisprotsess võtab ka tohutult aega. et Türgis peaks täna tulema välja vajaduste ülevaade, aga minister Simsak ütles, et ärge raisake aega sellise asja peale. meil on ekspertrühmitused näiteks nagu Euroopa äh, Äh, investeerimispank maailmapank äh, kes äh, selliseid ülevaateid teevad ja võiks siis osaldada usaldada nende eksperte kes hindavad neid erinevaid projekte ja et selle asemel võiks kiiresti vahendeid koondada türgi pool ütles et jah euroopa panust toetatakse aga see protsess ei ole sugugi lihtne olime tunnistajateks paljudele sellistele pro projektidele programmidele et need kuulutatakse välja aga raha kohale ei jõua ja see võib tekitada kõhklusi ja, ja kõhkluste osas äh, ei tehta enam mitte midagi kuidas tagada vastastikune usaldus türgi ja euroopa liidu vahel ja me nõudsime läbipaistvust me palusime türgi ametkondadel oma asju ajada nii läbipaistvalt kui võimalik et oleks selge, mis tuleb äh, valitsuselt, mis tuleb kogukondadest, on nimelt äh, äh, Lõuna-Türgis linnu, kus pagulaste hulk on elanikkonna seas suurem kui Türgi päritolu Türgi kodanike hulk, mida see tähendab hügieeni sanitaartingimustele, mida see tähendab koolidele, need probleemid, mis seal tuleb lahendada igapäevaselt, on väga tõsised probleemid nii et kuidas aidata neid pagulasi, kes elavad äh, pagulaslaagritest väljaspool, sellised äh, organisatsioonid nagu UNICEF on võtnud algatuse enda kätte, loovad koole ja äh, maksavad siis ka õpetajate palgad, tehes seda loomulikult omavalitsustega koostöös ja keskvalitsusega koostööd. kuidas tagada nende inimeste juurdepääs tööle? tuleb luua konkurentsivõime tingimused, aga teinekord võib see viia teatud tööstusettevõtete tõsistele raskustesse. kui võeti otsus tolliliit sõlmida Türgiga, siis sellega juba tegelikult toeti seda, et mõned tegevused viiakse Euroopast üle Türki ja Türgi praegu majanduslikus plaanis tegelikult on otseselt seotud Euroopa Liiduga. kõik, kellega me kohtusime, kinnitasid meile sellele, et pagulaste probleemi juured on loomulikult Süürias, aga praegused tingimused äh, loomulikult äh, on otseselt äh, sõltuvad sellest, mida Süüria võim on teinud, Venemaa panus sellesse on samuti väga oluline. Gaziantepis äh, rääkisime sellest teemast samuti ja ka seal linnas on üks väike Euroopa esindus olemas ja see on mõneti mudeliks, nimelt üheskoos on koos Euroopa Liidu esinduse esindajad ja Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad, kes siis selles piirkonnas tegevad on ja praegu nad on tõesti väga mobiliseeritud, see väike rakk, ähm, ja keskenduvad sellele, millised on Aleppo ja Põhja-Süüria sõjalise tegevuse tulemused. aastal kaks tuhat üksteist, kui äh, Äh, sõda lahti läks, äh, oli Süürias äh, kakskümmend kaks miljonit elanikku, kümme miljonit piirkonnas, viis kuni kuus miljonit on praegu pagulasteks lähipiirkonnas Jordaanias, Liibanonis ja Türgis ja Euroopa Liidus siis ähm, neli miljonit süürlast toetab Assaadi võimu ja umbes üheksa-kümme miljonit inimest on sisepagulased. ja Venemaa ja režiimi sõjaline tegevus Põhja-Süürias ja Alepos on viinud selleni, et kümned ja kümned ja kümned tuhanded inimesed on koondunud Türgi piirile, mis aast-, nädalaid on olnud juba kinni ja korraldavad äh, Türgi piiril Süüria pool siis äh, ka ähm, pagulaslaagreid, äh, olud on seal tõesti väga rasked, rahvusvahelised organisatsioonid neid küll toetavad, aga ilmselt muutub kogu see piirkond plahvatusohtlikuks ja venelased tõesti natukene raskendavad eurooplaste elu nii-öelda arvestades võib-olla viitavad tagasi Ukraina sündmustele ja nii edasi, igal juhul olukord on tõesti plahvatusohtlik ja küsimus, mis Euroopa Liidule tuleb esitada, on see, et millist rolli hakkame meie mängima nende pagulaste eh, vastuvõtmisel, eh, siis eh, sisepagulasi pean siin silmas Süürias. küsimärke jäi õhku palju ja ausalt öeldes süda on raske, vähemalt minul endal sest et Türgi ametivõimud on meile kinnitanud, et äh, nad äh, annavad endast äh, kõik, et Türgi ranniku ja Kreeka saarte vahel saavutavad nad kontrolli, nad üritavad pagulase, pagulaste vood Euroopa Liidu ja Türgi äh, vahel äh, neid takistada, aga äh, probleem on selles, et Süürias äh, ebastabiilsus ja sõda jätkub ja selles, seal ju peituvad kogu selle mm, problemaatika juurid, juured ja küsimus ongi peamine selles, et kuidas seal saavutada stabiilsus ma tahtsin rõhutada seda veel et see lähetus oli väga väga hästi ette valmistatud suur tänu meie sekretariaadile kes selle eest vastutus vastutas Guillaume Ree, eriti kes väga hoolikalt selle lähetuse ette valmistas meie jaoks. lähetuse raport pannakse veel lõplikult kirja hiljem eh, libekomisjon oli samuti Türgis samal ajal ja võib-olla eh, esitame me üheskoos nendega ühe ülevaate sellest visiidist aga kokkuvõttes ma ütleksin, et Euroopa tundus olevat äh, üsna selline äh, paigal tammuv, äh, kes väga aeglaselt oma otsuseid vastu võtab ja, ja ei ole piisavalt paindlik ja ei reageeri. kas kolleegidel on midagi lisada, Jens Kaier oli ka kaasas meiega. <clears throat> aitäh, härra esimees, mul tegelikult äh, palju lisada ei olegi, teie äh, info oli vägagi põhjalik. ent isiklikus seisukoht oli esialgu selline, et äh, kui me vaatame praegu Euroopas aset leidvaid arutelusid, siis minu meelest oli imetlusväärne see, kuidas Türgi ametivõimud nende probleemidega tegelevad ja ma mäletan ühte äh, kohaliku omavalitsuse esindajat, kes, kellega me kohtusime pagulaslaagris ja, ja kes rääkis külalistest, pagulastest kui külalistest, et külalised on jumala kingitus ja siis ma mõtlesin, milline on olukord äh, Saksamaal, kas Saksamaal on veel mõni linnapea, kes äh, räägiks külalistest või räägiks külalistest kui jumala kingitusest, et ma ei usu seda Neil on kaks koma seitse miljonit pagulasi ja Saksamaal umbes pool sellest ja äh, seal on suur vahe, kas selliseid asju vaadatakse äh, väljakutsena või siis lihtsalt koormusena. nii et see oli tõesti muljetavaldav, mida Türgi ametivõimud on ära teinud. ja need kolm miljardit selles kontekstis, et äh, kuidas ka Türgi pool argumenteeris, et nemad on seni üheksa kuni kümme miljardit äh, dollarit kulutanud selleks, et pagulaste äh, olukorda kuidagi vähemalt finantsilises plaanis kontrolli alla saada. ja et nad ka väärivad seda toetust Euroopa Liidu poolt ja ärgem unustagem seda, et, et viimastel aastatel äh, ju meeleheitlikult üritati ka toiduprogrammi rahastada ja paljud pagulased seepeale jõudsid äh, Euroopasse ja me peame arvestama ka sellega, et äh, toiduprogramm on nüüd küll paremini rahastatud kui eelnevatel aastatel, aga viiskümmend äh, Türgi liirat inimese kohta on piisav selleks, et ellu jääda, selleks, et mitte nälga surra ja mis ähm, inimestel tagab äh, ikkagi ähm, toidu ja mis puudutab nüüd toiduprogrammi poolset toetust, siis Euroopa huvides on ju ka see, et, ähm, et inimesed jääksid ikkagi oma äh, koju, kodu lähedale, äh, et takistada seda, et nad aina raskeneva olukorra tõttu Ähm, toidupuuduse ähm, tõttu meeleheitlikuid otsuseid teevad ja Euroopa poole teele asuvad. ja kolmsada kümme tuhat ähm, last on praegu UNICEF-i poolt korraldatud äh, haridusasutustes ja see tähendab, et äh, järgmine samm, mida UNICEF peaks tegema, on veel viiekümnele tuhandele lapsele eh, haritus eh, tagada, nii et see on küll selline küsimus, millega ÜRO peaks kindlasti tegelema. ja kui lapsed saavad eh, Süüria õpetajate poolt haridust, siis see on tõesti meede, mida me võiksime toetada ja härra esimees, te rääkisite ka siis olukord, olukordadest ähm, koha peal, et seal näiteks, mis puudutab kommunaalteenuseid, ähm, heitvede ähm, käitlemist ja nii edasi, et äh, see on äärmiselt keeruline ja me peaksime ka vaatama, kuidas me saaksime seda finantsiliselt, seda olukorda parandada. me peame tagama selle, et abi jõuaks tõesti sinna, kus seda kõige rohkem vaja on nüüd, mis puudutab ähm, Euroopa poolset ähm, ekspertteadmisi, siis äh, meie pankade ekspertteadmisi, siis äh, siin mul on teatavad äh, kõhklusi, aga ja kuidas me siis saaksime ähm, edasisi investeeringuid rahastada ja toetada, seda peaks, ma sooviksin selle kohta ikkagi veel äh, lisainfot saada, sellepärast et ma arvan, et just otsetoetused on ähm, need, mida me peaksime eelkõige kaaluma. me ja mida mina märkasin nendes paljudes vestlustes, oli see, et et mina soovin eelkõige tähelepanu pöörata sellele ja ka komisjonilt küsida selle kohta, et et kuidas need finantsvood rahastust ükskõik millisesse rahastusse neid kogutakse, et kuidas need finantsvood äh, Türgis kohale jõuavad, et millistesse nii-öelda äh, rahastustesse need Türgis kohale jõuavad, me võime loomulikult äh, ähm, UNICEF-ile otse üle kanda ja ka teistele abiorganisatsioonidele selle toetuse otse üle kanda, aga kui tegu on Türgi kohalike omavalitsustega, siis muutub asi natukene nagu keerulisemaks, et kuidas seal need ähm, finantsvood on korraldatud ja Türgi riik ähm, arvestab siin ka sellise nii-öelda nagu menetlustasuga, et nad soovivad ka oma pagulasministeeriumi rajada, et see võtaks siis üle pädevuse, koolituse, hariduse, ähm, taristute ja toiduprogrammis, seda me võime muidugi toetada, aga sellegipoolest see raha, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid ähm, edastavad, et kas see tõesti jõuab lõpuks pagulasteni, see on meie jaoks oluline küsimus ja mina sooviksin selle kohta küll veenvat ülevaadet saada, veenvaid andmeid, aitäh. Eh, jah, üritage nüüd rääkida võimalikult lühidalt, sellepärast et me peame hakkama ka varsti hääletama ja härra Rüübi. suur tänu, härra äh, esimees. see reis näitas meile väga selgelt, et äh, siin on äh, tekkinud väga äärmuslik välispoliitiline konflikt, mitte ainult šiitide ja sunniitide vahel ei ole see ähm, konflikt tekkinud, šiitid saavad toetust äh, Venemaalt, sunniidid Saudi Araabiast, Ameerikast toetust ja teiste poolt ja sellele lisandub veel kurdidega konflikt, nii et Türgi on siin sellises multipolaarses olukorras ja peab äh, vaatama, kuidas ta tulevikus äh, stabiilsuse äh, saab tagada oma piirkonnas. ja loomulikult Assadi venelaste tegevus ja territoriaalne laienemine on selline, et eeldatakse, et järgnevatel ähm, aastatel jõuab Türgi piiridele nelisada kuni üheksasada tuhat pagulast ja siin on tegu tõesti suurte rahvamassidega. ja see muudab olukorra veelgi kriitilisemaks, sellepärast et äh, Türgi piir jääb enam-vähem ähm, suletuks. Äh, zwischen Syrien und der Türkei äh,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 ja ka mm, olukord seal, siin on äh, suurel määral muutunud, oluline on see, et komisjon annaks meile ülevaate, et me oskaksime hinnata neid arve, mille alusel me praegu töötame ja otsuseid langetame. ja siinkohal me peame ka arvestama sellega, millega rahastajate konverentsil Londonis äh, kokku lepiti. ja ÜRO palutud äh, summasid ei suudetud taguda, tagada, aga samas äh, vägagi suured arengud on aset leidnud, me ei tohi sattuda sellisesse olukorda nagu viimasel aastal, kus äh, liiga hilja hakati asjati tegelema, nii et siinkohal tõesti väga selgelt, täpselt iga kuu me peame saama ülevaate sellest, millised on arengud, kuidas rahastatakse Äh, süürlaste toetamist, naaberriike, äh, toiduprogramme ja nii edasi, nii et ma arvan, et äh, sellist möödapanekut nagu viimasel aastal, mille tõttu palju probleeme tekkis, ei saa me endale enam lubada. Les... mis puudutab seda miljardit Süüria usaldusfondi, siis ma arvan, et praeguseks nelikümmend miljonit on juba eraldatud niisiis, aga tegu on selle süsteemi inertsusega, koordineerimine, menetlused võtavad väga kaua aega. Äh, on asi, justkui oleks äh, tulekahju ja tuletõrjujad arutavad vee hinda selle asemel, et kustutada. härra Omarži. lugupeetud esimees, aitäh. Äh, tulles tagasi sellelt missioonilt, on äärmiselt raske mõne minutiga eh, anda eh, ülevaade sellest, mida me seal kogesime, sest et me puutusime kokku niivõrd erinevate probleemidega. aga üks asi on kindel. me ei saa asjale läheneda lihtsustatult, sellepärast et probleemid on äärmiselt keerukad eh, see reis viis meid keerukuse südamesse, me nägime, mis toimub täna Lähis-Idas me tõdesime, kuivõrd keeruline on olukord Türgis ja samuti nägime, kuivõrd keeruline on selle kõige mõju Euroopa Liidule. ning ma arvan, et äh, just nimelt nendele kolmele aspektile me peaksimegi keskenduma oma töös. üks asi veel. pärast seda, kui ma äh, külastasin Osmania pagulaste laagrit, jäi mulle tunne, et meil Euroopa Parlamendi saadikutena on väga raske hakata õpetama Türgile, kuidas pagulasi tuleks vastu võtta, sellepärast et meie Äh, siin Euroopas ähm, ei ole suutnud äh, sugugi paremini reageerida pagulastele, pole suutnud neid sugugi paremini vastu võtta ning äh, prantslasena ma pean tunnistama, et meil Calais ähm, on olukord katastrofaalne ja ma arvan, et Türgis olid paljud probleemid palju paremini lahendatud Äh, härra esimees, te ütlesite, et türklased ütlevad, et nad on kulutanud peaaegu üheksa kuni kümme miljardit eurot selleks, et pagulasi vastu võtta. ma arvan, et oleks vaja teada, kas need arvud on õiged või ei. üks asi on aga kindel praegu on olukord tõesti vastuvõtuga väga raske, üle kahe miljoni pagulase on tulnud ja isegi meil siin Euroopas eh, on eh, probleemid, me näeme, kui raske see on, see kõik mõjutab meie ühiskonda. Eh, meil on tõesti mõningane, meil on väga raske ette kujutada, mida see veel Türgi jaoks kõik kujutab ning ärgem unustagem selle probleemiga ka inimlikku mõõdet. ma Äh, ärgem unustagem, et nende pagulaste taga on äh, konkreetsed inimesed, äh, kellel on nimed, kellel on perekonnad, kellel on lapsed, kellel on soovid, kellel on oma lugu ja ma ei tohi neid inimesi ära unustada, kui me siin Euroopa Parlamendis poliitikat välja töötame ja Äh, mul on väga hea meel, et meie delegatsioon kohtus ka libe komisjoni delegatsiooniga, kes oli seal samal ajal. aitäh, niisiis lõpetame praegu selle arutelu sellega, meil on veel võimalus selle teema juurde tagasi tulla. üldiselt äh, on probleem siin liidrite puuduses äh, meil on erinevate liikmesriikide juhid aga võib-olla peaksid nad oma tegevust paremini koordineerima. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid oma tegevust paremini koordineerima ning Euroopa Liidu delegatsioonil kindlasti on ülesanne olla selleks koordinaatoriks. E, delegatsioon peaks olema siis just nimelt siin juhi rollis ja nüüd peab vaatama siis, kuidas me hindame neid Türgi võimude poolseid nõudmisi sellega tuleb tegeleda kiiresti ning nagu äh, härra Kaier ütles, äh, me ei peaks lihtsalt pöörduma Maailmapanga ja Euroopa Investeerimispanga ja teiste poole Äh, meil on lihtsalt äh, vaja nende oskusteadmisi selleks, et me saaksime ise otsuseid langetada, meil on vaja vaadata, millised on need õiguslikud alused, mis meil on. Äh, jah, nendest õiguslikest alustest tingituna me tihtipeale suudame sekkuda väga hilja, olukord Süürias on väga tõsine, tuhanded inimesed on täielikus meeleheites ning kui äh, mingit lahendust ei ole, siis äh, tekib oht, et väga paljud inimesed radikaliseeruvad, sellepärast et islamiriik tegutseb Süürias samuti väga aktiivselt. ning äh, oht ongi, et paljud inimesed lihtsalt radikaliseeruvad ja kujutage ette siis, millised võivad olla selle kõige geopoliitilised tagajärjed ja mõju Euroopa Liidule lõpetame siis sellega ülevaate sellest missioonist, see missioon oli väga hästi organiseeritud, tahaksin sekretariaati selle eest tänada. ja nüüd räägime jätkusuutlikest kalapüügilepingutest Libeeriaga. aitäh, tegemist on arvamusega, mille meie komisjon peab koostama raporti kohta, mille on koostanud kalastus, kalanduskomisjon Äh, tegemist on kalastusleppega siis Euroopa Liidu ja Libeeria vahel, see parafeeriti viiendal juunil möödunud aastal ning see leping äh, tagab siis Euroopa Liidu alustele võimaluse ja õiguse püüda kala Libeeria vetes ja just nimelt äh, tuunikala ja teisi tuunilisi meil on kümme sarnast lepet teiste Aafrika riikidega ning meil on veel ka kolm segatüüpi lepet. Euroopa Liidu eelarve jaoks on äh, tähendus järgmine. Euroopa Liit e-, e-, eraldab seitsesada viisteist tuhat eurot esimesel aastal, kuussada viiskümmend tuhat eurot teisel, kolmandal ja neljandal aastal ning viissada kaheksakümmend viis tuhat viiendal aastal niisiis ühtekokku kolm koma kakskümmend viis miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest siis selleks, et me saaksime kala püüda Libeeria vetes ja see lepe on ette nähtud viieks aastaks ja viiskümmend protsenti nendest summadest lähevad Libeeria kalastuspoliitika toetamiseks, keskkonnasõbralikuks kalanduspoliitikaks, kontrolliks kalapüügi üle ja võrdlus tonnaaž, kui palju me siis püüda võime, on äh, kuus tuhat viissada tonni aastas ja kui me püüa, püüame rohkem, siis äh, tonni kohta tuleb viiskümmend viis eurot esimesel aastal juurde maksta ja äh, nelikümmend viis eurot siis juurde viiendal aastal. niisiis Äh, selle leppega mingeid probleeme ei ole ja seetõttu oleks minu soovitus, et me kiidaksime selle heaks ja kutsuksime siis kalanduskomisjoni, mis on vastutav komisjon, äh, pöörduma täiskogu poole äh, ja toetama seda kokkulepet Ehm, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas veebruar, siis me hääletame selle arvamuse üle siin eelarvekomisjonis kuueteistkümnendal või seitsmeteistkümnendal märtsil ning ehm, kalanduskomisjon hääletab oma raportit ehm, aprilli alguses. nii palju siis ajakavast, aitäh! proua Kardja Sabal saab nüüd sõna, et kõnelda kalandusleppest Euroopa Liidu ja Mauritaania vahel. aitäh, esimees. ma teen väga lühidalt, ütlesite täiesti õigesti et me lihtsalt uuendame seda protokolli, mis meil on Euroopa Liidu vahel kalandussektoris, Euroopa Liidu ja Mauritaania vahel, pikendame seda siis neljaks aastaks. eelarvekomisjonis peame meie heaks kiitma selle leppe rahalise osa. see on viiskümmend üheksa miljonit eurot aastas. loomulikult on see seotud ka lubatud kogupüügiga ja samuti teaduslike ja, teadusliku ja tehnilise abiga. kui kellelgi mingeid põhimõttelisi vastuväiteid ei ole, siis ma teeksin ettepaneku, et me toetame seda kokkulepet, me toetame selle protokolli pikendamist ja kui ma õigesti mäletan, siis märtsis me hääletame siin komisjonis selle üle. kas kellelgi on küsimusi? küsimusi ei ole, siis ütleksin, et muudatused tuleb esitada kõige hiljem kahekümne neljandaks veebruariks ning hääletus eelarvekomisjonis toimub kuueteistkümnendal või seitsmeteistkümnendal märtsil. ja nüüd alustame hääletust. ja kõigepealt äh, paluksin, et te panete oma hääletuskaardid äh, hääletusmasinatesse nii et, et vajaduse korral saaksime hääletada ka nimeliselt. me kõigepealt kontrollime, kas süsteem töötab, hääletus on alanud. aitäh, et te hääletasite kakskümmend neli kaarti on masinates. härra Kaier, kas teie olete ka hääletanud? jah, näib, et kõik on korras. kõigepealt hääletame raportit, mis puudutab Euroopa poolaastat. proua Vana, tahaksin öelda, et esimehena ma kuulutasin vastuvõetamatuks j'avais déclaré l'amendement numéro 31 de Madame Van äh, muudatuse kolmkümmend üks vastuvõetamatuks, aga kuna ma olen nii esimees kui ka raportöör, äh, võtan selle tühiseks kuulutamise tagasi ja me hääletame ka seda muudatust. muudatus üks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss A, kes on poolt? kes on vastu, kes on erapooletu, heaks kiidetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud muudatus kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt. ja siin on siis kaks väikest muudatust, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, viisteist häält kümne vastu, teine osa nüüd. kes on poolt? vastu? Äh, vastu võetud, muudatus seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, muudatus kaheksateist, poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksateist. siin on nõutud äh, eraldi hääletust. kõigepealt äh, sõnade äh, kohta, mis on sulgudes, kes on poolt, vastu, erapooletud, kõik ei tõsta kätt, nii et, et peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud üheksateist häält viie vastu ja üks erapooletu ja nüüd hääletame ülejäänud teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend. kahes osas hääletame ja esimese osa kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud neliteist häält üheteistkümne vastu. kompromiss C, kes on poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. aga ähm, me peame siin osade kaupa hääletama, ma vabandan. kõigepealt kollased osad niisiis teine taandrida, kes on poolt, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja siis eh, kolmas taane, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud ja siis neljas taane, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neliteist häält üheteistkümne vastu nüüd muudatus kolmkümmend kes on poolt? vastu? erapooletud? see muudatus on vastu võetud, muudatus kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, neliteist häält üheksa vastu ja kaks erapooletut. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist häält üheksa vastu üks erapooletu ja nüüd hääletame teksti tervikuna muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see tekst on vastu võetud, seitseteist poolthäält, kaheksa vastuhäält. ja nüüd läheme edasi. hääletame härra Štešovski raportit, mis puudutab kalapüügilepingut Taaniga ja Gröönimaaga. muudatusettepanekuid ei ole. nii et, et hääletame lihtsalt selle kokkuleppe vastuvõtmise üle nimeline hääletus ei, vabandust, lihthääletus, ütleb esimees. ja kõigepealt, eh, kes on poolt? kes on kokkuleppe poolt? kalanduskokkulepe Taaniga niisiis, tegemist on kokkuleppega Taani ja Gröönimaaga, kes on vastu? kes on erapooletud? Äh, jah, ma näen, et te toetate seda kokkulepet ja nüüd äh, hääletame arvamust ja see on nüüd nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus. kas keegi on veel kes ei ole hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. see arvamus on vastu võetud kahekümne ühe häälega ühe vastu ja kaks erapooletut. nüüd äh, läheme eelarve teiste osade juurde, härra Depree tegemist on äh, koosseisu muutmisega, äh, mis puudutab ainult ühte ametikohta. ma tahaksin meelde tuletada, et kümnendal veebruaril ähm, Euroopa andmekaitse inspektor teavitas meid sellest, et tahab oma äh, koosseisu muuta ähm, vastavalt finantsmäärusele ja äh, tahetakse siis äh, tugineda finantsmääruse artiklile viiskümmend üks ja mm, meid siis informeeritakse, tegemist on ainult ühe ametikohaga ja Äh, ma arvan, et asi on härra Debrel kontrolli all, nii et, et äh, ma arvan, et me võime asja heaks kiita ja loeme selle siis ka heaks kiidetuks. hoonete poliitika koha pealt nõudeid ei ole. niisiis äh, oleme oma töö tänaseks lõpetanud. kas kellelgi on muid küsimusi? näib, et ei ole seega on koosolek lõppenud ja järgmine kohtumine on kaheksateistkümnendal veebruaril. Äh, see tähendab siis äh, neljapäeva hommikul ja meil on erakorraline koosolek äh, kahekümne kolmandal veebruaril siin Brüsselis. ja mõne hetke pärast alustame koordinaatorite kohtumist